protokoll edastatakse parlamendile heakskiiduks järgmise osaistungjärgu alguses. kui kellelgi ei ole vastuväiteid, siis ma esitan täna vastu võetud resolutsioonid äh, inimestele, kes on